Colleghi, cominciamo la seduta. Allora, signora... kallid kolleegid, avame koosoleku. volinik, kallid kolleegid. tahaksin äh, tervitada teid Euroopa Parlamendis selle Krimm komisjoni koosolekul see on minu arvates äärmiselt oluline tervel real erinevatel põhjustel sest äh, mul on, meil on siin kakskümmend kaheksa rahvusparlamentide esindajat, äh, eri, esindatud on kuusteist erinevat parlamenti ja on veel ka üks Schengeni ala mitte Euroopa Liidu liikmesriik esindatud. ja see on äärmiselt äh, märkimisväärne osalus sellist tüüpi koosolekul, nii et me peaksime rõhutama selle sündmuse tähele, tähtsust, sest et äh, dialoog liikmesriikide parlamentidega volinik Malmströmi kohalolul rõhutab seda, et meil on Euroopa Parlamendi erakorralise komisjonina äärmiselt oluline mandaat võitlus organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu, mis on äärmiselt oluline punkt Euroopa agendas. ja see on esimene kord, kui Euroopa Parlament on loonud sellise erikomisjoni kes tegeleb organiseeritud kuritegevuse, rahapesu ning korruptsiooni küsimustega. nii et äh, tahaksin tervitada teid kõiki, äh, kes te tulite seda arvamusvahetust kuulama. see on äh, võtmekohaks, kus vahetada arvamusi liikmesriikide parlamentide ning Euroopa Parlamendi vahel ning see tähendab seda, et meie Äh, kogemus saab rikastatud, sest me kindlasti saame kasu sellest arvamusevahetusest. enne kui me alustame debatti, tahaksin teavitada teid, et täna hommikul pärast äh, muudatusettepanekute üle käinud diskussiooni äh, on erinevad fraktsioonide komisjonid esitanud üle seitsmesaja muudatusettepaneku, nüüd me oleme võtnud vastu vahearuande organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ning rahapesu kohta raportöör härra Jakolina annab meile eh, veidi aja pärast ülevaate sellest aruandest. tegemist on erakordse eduga, sest et esimene muudatuste pakett on meile andnud tee, mida järgida, nii et eh, me suudaksime leida õige suuna selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevusega. jätkame nüüd eh, tänast pärastlõunast tööd. Äh, annan sõna volinikule, kes räägib meile umbes kakskümmend minutit, äh, siis äh, on aeg küsimusteks ja vastusteks ning volinik vastab teie küsimustele, seejärel aga peab kell neli lahkuma. härra Jakolino, raportöör, võtab siis sõna ning tutvustab meile tänahommikuse hääletuse tulemusi ning muudatusettepanekuid ning seejärel on meil organiseeritud kuritegevuse äh, diskussioon, kõigepealt sissejuhatus, siis küsimused-vastused. Äh, kell kuusteist viiskümmend hakkame tegelema korruptsiooniga, viis minutit sissejuhatust raportöörilt ning seejärel küsimused ja vastused. umbes nelikümmend minutit. ja siis on meil kohe rahapesu teemaline paneel jällegi sissejuhatus raportöörilt ning seejärel küsimused ja vastused. ja kui me oleme sessiooni lõpetanud, siis kutsun teid kokteilile, mida serveeritakse koosolekusaali uksede juures. sooviksin öelda, et tegemist on et organiseeritud on see üritus niimoodi, et kõik kolleegid, kes sõna soovivad, seda ka saavad. aga mitte kõik ei saa rääkida kõikidel teemadel, sest et päevakord on selleks liiga tihe. selleks, et tagada, et koosolek äh, kulgeb sujuvalt, tahaksin paluda teid, et te piirduksite oma sõnavõttudes äh, kahe minutiga ning et küsimused põhineksid äh, tollel hetkel käsitletaval teemal. nii et äh, ei ole mõtet äh, küsida küsimusi väljaspool selleks sobivat sessiooni. oleme üritanud sisse viia meetodi, mis muudaks arvamuste vahetuse elavamaks ning teil on värvilised registreerimiskaardid, valge Äh, on üldiseks arvamuste vahetuseks proua Malmströmiga, kollane on organiseeritud kuritegevuse leht, äh, oranž äh, korruptsiooni ning roheline rahapesu. nii et palun täitke need kaardid, sõltuvalt sellest, milline on teie huviala ning siis korjatakse need lehed kokku, assistendid teevad seda kõigepealt saavad sõna kaks liikmesriikide esindajat, seejärel üks parlamendi, Euroopa Parlamendi saadik ja esiteks igas paneelis on meil kaks küsimust liikmesriikide parlamendi liikmetelt ja siis Euroopa Parlamendi saadi-, ühelt Euroopa Parlamendi saadikult. ja pärastlõuna käigus võib-olla me peame asju muutma, et olukorda parandada nii, et meie koosolek oleks edukas ma arvan, et äh, te kaustades on kogu see informatsioon ka olemas. Cecilia, kallid kolleegid, tahaksin teile öelda, et äh, paljud Krimm komisjoni äh, liikmed on libekomisjonis äärmiselt olulisel hääletusel, kus räägitakse Äh, annan nüüd sõna proua Malmströmile selleks, et äh, te saaksite teha sissejuhatuse. aitäh, Sonja! daamid ja härrad, äh, suur au on täna teie ees siin olla ja asjaolu, et te olete siin kohal, näitab, kuivõrd oluline on arutada neid <laughs> olulisi teemasid koos. Euroopa Parlamendi ning liikmesriikide parlamentide liikmed. meil on siin hea võimalus vaadata, kus on Euroopas saavutatud edu ja millised on endiselt meie ees seisvad väljakutsed. keskendun äh, tegevustele kolmes valdkonnas, teadlikuna, et me võime arutada väga palju erinevaid aspekte, aga ka teil on täis Äh, pärastlõuna, kõigepealt kriminaalsed turud, näiteks küberkuritegevus, äh, inimkaubandus äh, ja nii edasi, teiseks kriminaalne legitiimse majandusse sekkumine ning kolmandaks informatsiooni liikumise parandamine liikmesriikide ning Euroopa Liidu agentuuride vahel, kes tegelevad kuritegevusega võitlemisega. meenutaksin teile poliitilist, poliitikate konteksti, nagu te teate, siis Lissaboni leping on jõustunud ning andnud uue õigusliku aluse ning rõhu organiseeritud kuritegevusega võitlemisele Euroopa Liidu tasandil. Need prioriteedid on paigas Stockholmi programmis ning iga-aastases poliitikaplaanis äh, vabaduse, julgeoleku ja justiitsvaldkonna ja see on kirjas ka komisjoni sisemises julgeolekustrateegias aastast kaks tuhat kümme, mille liikmesriigid ka vastu võtnud on ja seal on samuti pandud äh, Eh, prioriteedid paika. Lissaboni leping muutis ka seda, kuidas me selles valdkonnas otsuseid teeme, sest et eh, see tähendab, et Euroopa Parlament on siia täielikult kaasatud, aga tunduvalt eh, tugevam roll on ka liikmesriikide parlamentidel ja seetõttu on niivõrd oluline, et, et sellised koosolekud toimuvad ja et meil on komisjoni poolelt samuti võimalus teiega diskuteerida alustaksin kriminaalturgudest. esiteks küberkuritegevus, see on valdkonnas, kus üha rohkem on Äh, kaasatud äh, organiseeritud kriminaalset grupeeringut. Äh, kodanikud ja ärikeskkond peavad, saavad saama usaldada Internetti ärikeskkonnana. see on oluline kasvuks ning usalduseks. tehingud peavad olema kindlad ja turvalised ning isikuandmed kaitstud. esimene võtmesamm siin oli Euroopa Küberkuritegevuse Keskuse loomine ja see on keskne punkt äh, küberkuritegevusega võitlemisel, ta toetab liikmesriike ning on ka ekspertiisi allikaks, mis puudutab uusi küberkuritegevuse ohte. kuu hiljem äh, esitasin koos äh, Neeli Kruusi ning kõrge esindaja Cathy Ashtoniga Euroopa küberjulgeolekustrateegiat ning oleme saanud väga positiivset tagasisidet nii liikmesriikide parlamentidest kui ka Euroopa Parlamendist ning kindlasti tegeleme koos teiega selle nimel, et see oleks edukas. liikmesriikide parlamendid mängivad siin äärmiselt olulist rolli, sest nemad vaatavad, kuidas kujundatakse riiklikud julgeoleku, küberjulgeoleku strateegiad ning kuidas neid rakendatakse. enne jõule sain Ühendkuningriik, Ühendriikide justiitsministriga alustada äh, globaalset alliansi äh, laste seksuaalse ärakasutamise vastu internetis. siin on viiskümmend riiki igalt poolt maailmast esindatud, kes kõige kõige kõrgemal poliitilisel tasandil on võtnud endale kohustuse võidelda oma riikides selle kohutava kuritegevusega, parandades laste identifitseerimist, äh, kurja, kurjategijate süüdimõistmist, et vähendada Äh, selliste piltide hulka internetis ning tõsta teadlikkust sellest probleemist. me kohtume regulaarselt äh, ning vaatame, kus me oleme, raporteerime ning jagame mõtteid omavahel. ja sellega tulen asjaga seotud teema juurde inimkaubandus. see on äh, kohutav inimõiguste rikkumine ning tõsine piiriülene kuritegevus, mis toob suuri finants, suurt finantskasu organiseeritud kuritegevuse grupeeringutele. see on äärmiselt tõsine kuritegevus ning äh, eelmisel aastal esitasime eel-, eh, esimest andmekogumisraportit Euroopa Liidu tasandil, see tähendab seda, et kaheksateist protsenti on tõusnud äh, identifitseeritud äh, võimalike ohvrite hulk, aga väga äh, murettekitav on see et, et kolmteist protsenti on vähenenud süüdimõistmised. väga vähesed kurjategijad püütakse kinni ning mõistetakse süüdi ning kannatused on kohutavad. Euroopa Liidu strateegias on välja toodud äh, ka see, et peamine vastutus siin langeb liikmesriikidele ja sellega käib kaasas uus direktiiv, mille kuuenda, selle aasta kuuendaks aprilliks oleks pidanud liikmesriigid üle võtma. see on äärmiselt oluline seadusandlik tekst, nulltolerants inimkaubandusega tegijate, tegelejate vastu, ühtsed karistused on paika pandud ning äh, ohvrite kaitse on tugevam. nagu te kõik teate, siis see direktiiv võeti vastu väga lühikese ajaga, näidates, kuivõrd oluline on see teema Euroopa Liidus aga ainult üheksa liikmesriiki on täielikult direktiivi üle võtnud ning me analüüsime seda, loomulikult peavad kõik liikmesriigid täitma oma kohustuse siin ja kõik väga tahtsid seda direktiivi, nii et ma arvan, et liikmesriikide parlamendid mängivad siin olulist rolli, avaldades survet selleks, et seda rakendataks ning et see äh, ka tegelikkuses jõustuks. paar sõna ka tulirelvade kohta. nagu te teate, siis Äh, kasutatakse neid väga erinevates kuritegevuse liikides ning nad on turvalisuse suhtes äh, ohuks meie kodanikele. oleme viimase aasta jooksul näinud väga traagilisi sündmusi Prantsusmaal, Belgias, Norras äh, ja see on ainult tugevdanud vajadust tõhusa tegevuse järele. oleme ette valmistamas strateegiat relvade salakaubaveo vastu. peaks tulema välja selle aasta lõpus Euroopa-ülene tulirelvade kriminaliseerimine, siduvad Euroopa Liidu reeglid ja nii edasi ja me oleksime väga tänulikud Krimm komisjoni liikmete äh, tagasiside eest, aga ka liikmesriikide parlamentide tagasiside eest, kuidas nende küsimustega tegeleda. me oleme äh, hakanud koguma informatsiooni avalikkuses selle kohta, mida Euroopa Liit peaks tegema äh, siin, et me jõuaksime suurema hulga osapoolteni, ohvrid, NGO-d, nii edasi ja nüüd turgude lõpuks eh, narko, salakaubandus, see on kõige suurem eh, kriminaalturg. statistika näitab, kui suur on probleem. umbes sada kakskümmend neli tonni kokaiini tarbitakse iga aasta Euroopa Liidus nelja miljoni regulaarse kasutaja poolt. ja koos teiste ebaseaduslike äh, narkootikumidega on Euroopa Liidus ja Norras aastas umbes seitse tuhat viissada üledoosi. EMCDDA e äh, Europol äh, on eelmisel, algatasid eelmisel aastal ühisraporti selleks, et äh, esimest korda teha Euroopa Liidu narkoturgude aruanned, äh, koguda teadusandmed ning uurimisandmed ja vaadata, kuidas toodetakse, kaubeldakse, tarbitakse narkootikume. näiteks mobiilne amfetamiini tootmine, agressiivne noortele inimestele interneti turustamine ja meil on äh, Euroopa Liidus selline teadmiste äh, lünk, mida me nüüd üritame täita, et Euroopa agentuurid töötaksid koos tõhusamalt. Äh, legitiimsesse majandusse jõudmine, me teame, et kriminaalne majandus on väga sularahapõhine, organiseeritud kuritegevus, äh, korjategijad üritavad oma kasumit seaduslikuks teha, kasutades ära seaduslikku majandust ning moonutades selle toimumist ja seetõttu töötame me rahapesu ning korruptsiooni vastu ning üritame harmoniseerida reegleid ja menetlusi piiriüleselt. rahapesu on loomulikult kompleksne, laialt levinud, väga mitmekülgne tegevus ning me peame sellega võitlema erinevatelt külgedelt. oluline on parandada koostööd liikmesriikide eh, finantsuurimisüksuste vahel, need on äärmiselt olulised elemendid eh, rahapesuvastases võitluses, terrorismivastases võitluses Äh, on Euroopa Liidu platvorm olemas sellistele üksustele, mis võimaldab vahetada informatsiooni ning parimaid praktikaid liikmesriikide ja komisjoni vahel. ja hiljuti võtsime me vastu ka ettepaneku äh, neljanda rahapesuvastase direktiivi osas, et meil oleks õiguslik raamistik pärast äh, eelmisel aastal finantstegevuse lahenduse vastuvõtmist. rahapesu on üks moodus, kuidas jõuda Äh, seaduslikku majandusse, äh, korruptsioon on teine. aga siin on liikmesriikide vahel suured erinevused, kuigi see puudutab kõiki liikmesriike. ja see puudutab tohutuid äh, summasid. konservatiivsed arvamused arvavad, et see võib olla vastavuses Euroopa Liidu eelarvega kõik see raha, mis korruptsiooni tõttu kaduma läheb. ja see seab ohtu ka usalduse, demokraatia ning valitud esindajate vastu, sotsiaalse mustri vastu üldiselt seetõttu komisjon on sel suvel välja andmas korruptsioonivastast raportit. see peaks aitama suurendada usaldust liikmesriikide vahel, edendada parimaid praktikaid, tagada selle, et võetakse poliitilised kohustused võidelda korruptsiooniga. seal on ähm, siis uurimisandmed ning soovitused äh, kõikidele liikmesriikidele üksikult ning Euroopa Liidule tervikuna. ja me kindlasti Äh, on seal ka konstruktiivne kriti-, kriitika liikmesriikide suhtes ning see peaks andma kõikidele kasulikud äh, juhised, kuidas äh, riikliku korruptsioonivastase võitlusega tegeleda. ja siin liikmesriikide parlamentide ning Euroopa Parlamendi toetus on oluline loodetavasti te mõlemad järgite neid konkreetseid soovitusi, sest et on väga palju olulisi huvirühmi, kes üritavad selle raporti sisu kindlasti lahjendada ja ma loodan, et kui see avaldatakse, siis te arutate seda ning avaldate survet selleks, et need soovitused ka rakendataks. aga Sonja, nagu Sonja mainis, selgitades mõnede kolleeg, kolleegide puudumist siin, siis need olemasolevad vahendid selleks, et külmutada ning konfiskeerida kriminaaltegevuse tulusid, need ei ole piisavad ja seetõttu oleme me vastu võtnud direktiivi ettepaneku äh, kriminaaltulude konfisteerimiseks Euroopa Liidus see võimaldab äh, liikmesriikidel konfiskeerida organiseeritud kuritegevuse tagajärjel saavutatud tulusid ning loodetavasti on selle tulemused, selle protsessi tulemus edukas, sest et direktiiv on äärmiselt oluline. lõpetuseks, meil on vaja paremat informatsiooni, informatsiooni liikumist äh, üle riikide piiride ning Euroopa Liidu institutsioonidega. meil on olemas Europol, sellel on lisaväärtus, sest et see võimaldab äh, analüüsi ning informatsiooni vahetamist aga selleks, et rohkem saavutada piiriülest äh, infovahetust, tähendab seda, et peab toimuma kultuurimuutus politseijõududes. meil on vahendid juba olemas, aga neid ei kasutata ning me peame arutama, kuidas neid kasutada paremini selleks, et äh, vahetada informatsiooni, teha koostööd. meil on Rootsi algatus ja nii edasi, aga vähesed äh, liikmesriigid tegelikult ka kasutavad seda ja me peame liikuma ka Euroopa politseikultuuri suunas koolituse kaudu ning me oleme teinud ettepaneku uuendada Europoli õiguslikku alust eh, ning see on siis ka rohkem vastavuses Lissaboni lepinguga. ja see ettepanek eh, toob sisse uue mehhanismi parlamentaarseks järelevalveks, kus on liikmesriikide parlamendid eh, ex-ante ja ex-post informatsiooni menetluse kaudu ning teatud juhtudel konsultatsiooni kaudu ja Euroopa Parlament ning liikmesriikide parlamendid kaasatakse agentuuri mitmeaastase tööprogrammi arutellu ning nad saavad siin oma arvamust avaldada. Euroopa Parlament ning liikmesriikide parlamendid saavad ka informatsiooni iga-aastaste tegevusaruannete eh, ning raamatupidamise aruannete kohta nad eh, saavad eh, ohuanalüüsi, strateegilise analüüsi, üldised Euroopa Liidu eesmärgid ning raportit informatsiooni kvaliteedi ja kvantiteedi kohta, mida liikmesriigid annavad Europolile. Euroopa Parlament võtab vastu ka kinnitab ka kokkulepped kolmandate riikidega praktiliseks koostööks ning me tahaksime näha ka, et Europoli ja Euroopa Parlamendi vahel oleks korraldus, mis võimaldaks ligipääsu salastatud tundlikule informatsioonile, kus see on võimalik ning kohane. ning koolituse seisukohast on komisjon teinud ka ettepaneku äh, liita Europol ja meie politseikolledž SEPOL, et äh, oleks tihedamalt seotud koolitus ning Äh, toetus operatiivsele politseikoostööle ning samas ka ületada olem-, praegused piirangud ja see võimaldab saavutada ühtset kõrgekvaliteedilist koolitust, nii nagu me oleme teatanud äh, korrakaitse koolitusskeemi teatises. loomulikult tähendab see kõik raha, meil on rahastust vaja, läbirääkimised mitmeaastase finantsraamistiku üle endiselt käivad, sisejulgeoleku valdkonnas on komisjon teinud ettepaneku äh, märkimisväärselt lihtsustada ja ma arvan, et mis iganes äh, see summa lõpuks äh, saab olema, see lihtsustamine on siiski äärmiselt oluline. oleme liikunud ka selles suunas, et juhtimist saaks jagada, et liikmesriigid saaksid paremini ära kasutada ekspertiisi. ja julgeolekuvaldkonnas äh, tahame me ühtset rahastut, et politsei koostöö terrorismivastase võitlusega ning piirijulgeolekuga tegeleda et oleks ainult üks ränderahastu ning üks julgeolekurahastu ning äh, loodetavasti see on tunduvalt paindlikum, kuida-, moodus, kuidas finantsvahendeid jaotada ja see põhineb iga liikmesriigi mitmeaastasel kavandamisel. ja siin ma jällegi vaatan Euroopa Parlamendi kolleegide suunas, et nad toetaksid seda, loodetavasti saavutame me varsti kokkuleppe. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, liikmesriikide parlamentide liikmed, äh, Kalistonia, siin on loomulikult väga palju, mida rääkida, aga ma tahaksin teile anda ka aega küsimusteks ja vastuseks aitäh ja viljakat tööpäeva! Grazie Cecilia, io devo dire peraltro... suur tänu, Cecilia! ma tahaksin oma poolt rõhutada seda aspekti, mida ka sina mainisid, meil on vaja selliseid arutelusid, mõttevahetusi rahvusparlamentide esindajatega ja seda lihtsal põhjusel. meie oma komisjonis täna keskendume niivõrd olulistele teemadele, olulistele nii parlamendi jaoks, olulistele meie julgeoleku jaoks ja viiesaja miljoni elaniku vabaduse ja turvalisuse jaoks. ja sel põhjusel Euroopa Parlament on moodustanud nimetatud erikomisjoni, mis tegeleb organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu küsimustega ja äh, seda tänu Cecilia teadlikkusele olukorrast, sest äh, kui ma pöördusin sinu poole lihtsa küsimusega kaks aastat tagasi, kas sul on mingitki ettekujutust, millisel määral ebaseaduslik majandus mõjutab Euroopa seaduslikku majandust, millised kuritegelikud ühendused, maffia tüüpi ühendused tegutsevad, kuidas nad on sekkunud Euroopa Liidu riikide majandusse, milline on üldine olukord, mida me teame selle kohta? me kõik oleme täheldanud organiseeritud kuritegevuse mõju äh, Euroopa majandusele ja me saime sealt väga selge vastuse. nimelt, proua Maastam vastas, et kõik kakskümmend seitse liikmesriiki kahjuks antud etapil on olukorras, kus äh, kuritegelik tegevus Euroopas on kasvamas, mitte ükski riik ei ole sellest puutumata jäänud. Ähm, inimõiguste komisjonis samuti koostati arute-, äh, aruanne organiseeritud kuritegevuse kohta, mul oli au olla selle raportöör ja oktoobris kaks tuhat kaksteist see raport kiideti heaks ja kohe pärast seda me palusime äh, selle erikomisjoni moodustamist. komisjon moodustati aasta tagasi ja komisjon on nüüd läbi viinud uurimisi, korraldanud kuulamisi kõikidel huvipakkuvatel teemadel, keskendudes mitte ainult äh, praegusele olukorrale, vaid ka nendele asutustele, kes tegelevad äh, kuritegeliga organisatsioonide tegevuse uurimisega, et meil oleks piisavalt andmeid selle kohta, millised on kuritegelikud organisatsioonid, kuidas nad on seotud korruptsiooni ja rahapesuga. Krimm komisjon külastas eelmisel nädalal Washingtoni, et saada ülevaade koostööst äh, õigusküsimustes kolmandate riikidega ja selles koostöös USA etendab väga olulist rolli me kohtusime seal mitmete ametkondade esindajatega, kes tegelevad organiseeritud kuritegevuse, rahapesu ja korruptsiooniga. me kohtusime Justiitsministeeriumi esindajatega ja äh, ka rahandusministeeriumi kõrgete ametnikega me rääkisime kuritegeliku kriminaalturu konfiskeerimisest, ebaseaduslikest hasartmängudest. meil toimus väga hea infovahetus. kuna USA-s on kasutusele võetud väga huvitav süsteem äh, ka kriminaalse tulu konfiskeerimisel ja selle tulu jagamiseks ja me tahaksime kuulda ka, mida arvavad rahvusparlamendid selles küsimuses. loomulikult see on väga lai teemavaldkond. ja seetõttu me leiame, et tänane kohtumine on tõesti erakorraline, kuna meil on võimalus ära kuulata ka teie seisukohad ja arvamused. ja see aitab meie komisjonil veelgi tulemuslikumalt töötada, kui rahvusparlamendid meid toetavad. nüüd avan arutelu ja kõigepealt ma tahan vabandada, kui ma hääldan teie nimesid valesti. ma annaksin sõna Rootsi esindajale. ja seejärel Tšehhi Vabariigi esindajale. kõigepealt meie Rootsi kolleegile. suur tänu, esinaine Äh, Rootsi parlamendi õiguskomisjoni nimel tahaksin e, ütelda järgmist. Äh, see puudutab äh, prokuratuuri ameti moodustamist Euroopa Liidus. meie komisjonis leiti, et tegelikult ei ole praegu piisavalt põhjendusi Euroopa prokuratuuri moodustamisega, kui komisjon kavatseb jätkata nende kavade elluviimist siis peaks selleks esitama konkreetse seadusandliku algatuse ja sellisel juhul meie komisjon leiab, et enne seda ettepanekut tuleb läbi viia põhjaliku kõikide alternatiivide analüüsi. järgmisena saab sõna Tšehhi Vabariigi esindaja härra Miroslav Nenutil lugupeetud esinaine, daamid ja härrad, ma tänan äh, tänase koosoleku korraldajaid ja tahaksin lühidalt teid teavitada Tšehhi Vabariigi senati seisukohast äh, nendes murettekitavates küsimustes. me oleme tegelenud juba pikka aega nende küsimustega Äh, oleme tegelenud kuritegevuse ennetamisega, oleme üle võtnud ka rahvusvahelised normid ja Euroopa Liidu õiguse ja meie seisukoht terrorismi rahastamise tõkestamise direktiivi küsimuses ja äh, rahaülekannete määruses küsimuses on viinud meid teatud probleemide esiletõstmisele äh, kui kehtestatakse keeld äh, terroristlikku rühmitust mittekuuluvatele isikutele, on minu arust ebaõige, sest tegemist on ju õigusliku määrusega, mis peaks lähtuma konkreetsete kuritegevuse liikide analüüsist ja me peaksime ära kasutama äh, vajalike ametiasutuste teadmisi, kes koordineerivad selliseid uurimisi, sealhulgas ka Europol. Tšehhi Vabariik on toetanud euro ja teiste vääringute kaitse direktiivi äh, nende võltsimise vastu. kuid nagu ka eelmisel korral rõhutame, et Euroopa Liidu seadusandlus peab lähtuma proportsionaalsuse põhimõttest ja ei peaks minema vastuollu liikmesriikides kehtivate karistusõigustikega, kui see pole vajalik Äh, kriminaalturu konfiskeerimise menetluse ühtlustamine on meie arvates väga kasulik ettevõtmine ja ka karistuste ühtlustamine peaks olema vajalik. me juhime tähelepanu sellele, et tuleks harmoneerida ka väiksemad karistusmäärad, näiteks nende kurjategijate suhtes, kes teevad koostööd õiguskaitseorganitega. suur tänu. ja nüüd äh, Euroopa Parlamendi nimel Tanja Faimon, Fajon. suur tänu, esinaine, volinik. Äh, mul on väga hea meel, et äh, te täna siin olete. me käsitleme täna raporti eelnõud, kus härra Jakolino on pannud paika olulised ettepanekud võitlemaks organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu vastu. ja mis puudutab korruptsiooni, siis on väga oluline, et korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud poliitikud ei saaks äh, kandideerida järgmised äh, viis aastat ja samuti tuleb avaldada nimekirjad korruptiivsetest äh, ametnikest. Need on ühed olulisemad ettepanekud, mis selle dokumendis sisalduvad. tähtis on aga ka Euroopa prokuratuuri asutamine, mis on juba kümne aasta vanune ettepanek, mis põhineb ka lepingu konkreetsetel artiklitel, aga Euroopa Komisjon ei ole seni teinud äh, konkreetset ettepanekut Euroopa prokuratuuri asutamiseks. eesmärk on, et äh, prokuratuur õhutaks liikmesriikide justiitsasutusi tegutsema tõhusamalt ja lühendama menetlusi. võib-olla te võiksite öelda, proua volinik, äh, plaanide kohta sellel teemal ja edasi, milliste muude kavadega tuleb Euroopa Komisjon äh, sel aastal välja? me ju teame, et te avaldate andmeid äh, liikmesriikide kohta iga aasta ja need äh, võtab üle ka Transparency International, aga konkreetset korruptsiooni definitsiooni meil ju seni ei ole ja meie oma raportis ka seda nõuame. niisiis, äh, millisest äh, definitsioonist äh, lähtub Euroopa Komisjon seni oma statistikat kogudes, suur tänu! Grazie Tanja, adesso per il Senato Pol-. suur tänu, Tanja! järgmisena härra Janulakis, mul on kaks märkust ma ei tea, kas mul on piisavalt aega äh, rääkida kõikidest korruptsiooniliikidest. kuid me ei ole siiani ühtegi sõna öelnud ennetamise kohta me rääkisime sellest, kuidas äh, ennetada uimastite kasutust noorte seas, ütleb Hanna Janrulevski, kuid korruptsioon on sama nakkav. Äh, see on nagu bakter, see saab alguse juba lasteaiaeast, algkoolieast ja eriti need isikud, kes on ühiskonnas sattunud marginaalsesse olukorda, satuvad selle küüsi ja sellest lähtudest ma leian, et me peaksime võitlema korruptsiooni vastu juba koolieas, sest äh, korruptsioon saab alguse väikestest pististest, väikestest kingitustest ja sallivusest nende suhtes. mõningates riikides korruptsiooni suhtutakse kui tavasse, mis ei kujuta ohtu ühiskonnale ega ka mitte nendele isikutele, kes sellega on seotud. oleneb sellest, mis poolel nad on ja seetõttu ma leian, et selles raportis tuleks käsitleda ka korruptsioonivastast võitlust koolidest. Äh, minevikus oli meie kasutada teistsugused vahendid. Äh, me kasutasime usku või meie äh, tavasid võitluses korruptsiooniga, kuid tänapäeval seisame silmitsi internetiga ja on riike, kus korruptsiooni sallitakse, kus selle vastu aktiivselt ei võidelda ja äh, see mõjutab ka naaberriike. eelkõneleja äh, rääkis korruptsioonist ja poliitikutest see on ajakirjanduse lemmikteema. kuid teisalt see jätab mulje, et korruptsioon vohab poliitikute seas ja kui mina olen mingi väikeametnik ja kasutan korruptsiooni, siis see ei olegi korruptsioon, see on minu katse oma elukvaliteedi parandada kuid tegelikult äh, selle tasandi korruptsioon on veelgi suuremaks ohuks kui äh, äh, kõrgelennuline korruptsioon poliitikute seas. suur tänu. Kreeka esindaja härra Heleni Servu. suur tänu, vabandust, proua Fevronia Patrianaku. suur tänu ka volinikule selle väga põhjaliku äh, ettekande, sissejuhatava ettekande eest. kui võimalik, ma esitaksin küsimuse. kas on mõeldud ka selliste teemade peale, nagu näiteks vastavalt rahvusvahelistele uuringutele on riike, äh, kus on toimunud inimkaubandus, mida soodustavad teatud tegurid, näiteks nende riikide geograafiline asend, avatud piirid majanduskriis, mis omakorda soodustab sellist kaubandust ja kõike seda arvestades me oleme küll siiani rääkinud sellest, et võitlus organiseeritud kuritegevusega nõuab ka rahalisi vahendeid, kui me tõesti sooda, soovime saavutada mingit läbimurdu. Eh, on riike, keda majanduskriis on valusamalt puudutanud ja vastavalt kasinusprogrammidele on nad sunnitud vähendama eraldisi politseitööle ja teistele õigusteenistustele. ja mu küsimus on nüüd järgmine. kuidas need riigid, keda kriis on kõige rohkem mõjutanud, äh, suudavad täita neile pandud ülesanded, mida neilt oodatakse? kas Euroopa Liit eraldab mingi rahalisi vahendeid äh, kriisist kõige rohkem räsitud riikidele, et nad saaksid äh, suurendada oma jõupingutusi selles valdkondas. sest samas tuleb arvestada ka teiste poliitikavaldkondadega. vastasel juhul need riigid, kes peavad võitlema kriisiga, jäävadki selle ahela nõrgimaks lüliks ja nendest saab see allikast, kus siis inimkaubanduse korruptsioon levib teistesse riikidesse. suur tänu ja nüüd äh, Euroopa Parlamendi ja ALDE fraktsiooni esindaja. ma olen Euroopa Parlamendi brittide äh, liberaalse fraktsiooni esindaja ja mu küsimus volinikule on järgmine. me seisame silmitsi erakorralise paradoksiga, nagu volinik kirjeldas, organiseeritud kuritegevuse mõõtmed kasvavad iga aastaga Eh, see läheb meile maksma miljoneid töökohti ja sadu miljoneid maksudena ja nagu meie Kreeka kolleeg äsja ütles, meil on vaja meeleheitlikult töökohti ja maksutulusid, sest ajad on rasked, seega palju on võita sellest, kuid paradoks seisab selles, et eh, liikmesriikide valitsused ei tegutse aktiivselt, nad ei tegutse piisavalt kiiresti ega ei usalda üksteist ei taha jagada selle teise liikmesriigiga, kuna me ei usalda teda. seega tehakse liiga vähe ja liiga aeglaselt. seega probleemid on, kuidas sundida meie liikmesriikide valitsusi tegutsema kiiremini, tegema koostööd teistega, et päästa need miljonid töökohad ja sajad miljonid maksudena. seega mu küsimus volinikule on lihtne küsimus, kuid tema jaoks on see raske ülesanne. kuidas stimuleerida liikmesriikide valitsusi? Äh, ehmatamatu üldsust, öeldes äh, otseselt välja, milline on see suur oht, mis meie ees seisab ja mida saavad rahvusparlamendid ära teha meie abistamiseks. Äh, suur tänu ja Prantsusmaa esindaja härra Pille, palun. tänan tänane kohtumine ka näitab, et Euroopa Parlamendil on tõsine tahe selles valdkonnas tegutseda ja selle üle me oleme väga rõõmsad. me teame, millised äh, negatiivsed äh, mõjud äh, leiavad mainimist siin raporti tekstis. ja tekib küsimus, et milliseid juriidilisi vahendeid tuleks kasutada meil peab äh, kindlasti säilima tasakaal äh, nii-öelda võitlusmeetmete ja kodanikuvabaduste säilitamise vahel. näiteks äh, kui me räägime siin teatud meetmetest, mis puudutavad hoiuseid, siis äh, kuidas see välja näeb? kas keelatakse näiteks sularaha sissemaksed äh, hoiukontodele või mida täpsemalt mõeldakse? ja kuidas äh, saavad riigid panna paika need heade ettevõtete nimekirjad ehk valged nimekirjad, millest lähtutakse riigihangete protsessil? suur tänu. nüüd äh, järgmisena äh, Rumeenia parlamendi nimel härra Krossaru, palun. Eh, grazie innanzitutto vorrei salutare la signora Sonia Alfano. suur tänu. kõigepealt ma sooviksin tervitada proua Sonia Alfanot mina olen Rumeenia parlamendi saadik ja ma esindan Itaalia vähemust äh, meie parlamendis. meie vähemus on esindatud Rumeenia parlamendis alates tuhande üheksasaja üheksakümne teisest aastast. ja me võime teile kinnitada, et Rumeenias, Euroopa Liidu uues liikmesriigis on rahapesu, organiseeritud kuritegevus ja korruptsioon täiesti omaette fenomeniks, millega peab noor Rumeenia demokraatia rinda pistma. meil on suur huvi võidelda nende fenomenide vastu. meil on äh, plaanis äh, ka tugevdada seadusandlust ja koostööd teiste liikmesriikidega. tahaksin esitada nüüd järgmise küsimuse. iga kord, kui me räägime Brüsselis äh, sellest, mida me teeme, siis meid kritiseeritakse ja mina tahaksin teada, et kas meie püüdlusi mõistetakse, kas mõistetakse seda, kuidas me võitleme nende fenomenide vastu Euroopas ja Rumeenias? suur tänu, äh, härra Krusaru, tervitan teid samuti omalt poolt ja annan järgmisena sõna volinik Malmströmile, kes saab vastata teie küsimustele suur tänu, esinaine. osadel äh, teist olid rohkem kommentaarid kui küsimused, panime need kirja ja võtame neid kindlasti arvesse. kõigepealt äh, vastan äh, Rootsi kolleegile. Euroopa prokuratuuri eest vastutab mu kolleeg Vivian Reding, aga ma tean, et äh, praegu äh, viiakse siin läbi äh, parasjagu mõjude hinnangut, uurimust ja see saab valmis aasta jooksul, täpset kuupäeva ma ei oska öelda. nii et jääb ära oodata, millal see uurimus valmis saab. ja proua Fajong küsis meilt äh, ka korruptsiooni definitsiooni äh, kohta. me kasutame ÜRO definitsiooni ehk siis võimu ärakasutamine erahuvides. me ei duplitseeri, vaid me kasutame ÜRO ja GRECO infot, äh, kasutame äh, teadlaste ja ekspertide poolt äh, saadud infot, äh, samuti äh, konsulteerime liikmesriikidega, mida meil oleks võimalik paremini teha ja edastame parimaid praktikaid liikmesriikide vahel me oleme loomulikult keskendunud ka ennetamisele, mida osad teist mainisid, viime läbi näiteks ennetustööd koolides ja ühesõnaga me ei dublitseeri, vaid loodetavasti anname liikmesriikidele abi, kuidas nad saaksid tõhusamalt äh, tegutseda ja siinkohal ei saa kõikidele läheneda ühe mõõdupuuga, kõik liikmesriigid on äh, erinevad ja loomulikult me iga-aastaselt hindame ka saavutatud, äh, ehk siis kui palju edu on saavutatud. ja kolleeg Kreekast, mulle tundub, et ta on lahkunud, ai, te olete siiski seal? jaa ole Kreekast. me loomulikult äh, oleme teadlikud äh, sellest, millised raskused on Kreekal ja teistel liikmesriikidel praegusel hetkel. loomulikult kasinusmeetmed mõjutavad äh, politseiametkondi ja ka teisi ametkondi. meie Euroopa tasandilt loomulikult ei saa Euroopa ei saa siin Kreeka politseinikele palgaraha maksta, aga me saame anda omalt poolt soovitusi, kuidas olemasolevat raha paremini prioritiseerida, niimoodi, et saaks äh, keskenduda nendele valdkondadele, mis äh, liikmesriigis on kõige olulisemad ja niimoodi saavutatakse ka pikas perspektiivis kõige parem raha kasutamine härra Newton-Dunn äh, tõstatas äh, ka äh, politsei ametkondade teema, täpsemalt selle, et tuleks teha rohkem koostööd teiste liikmesriikidega, näiteks vahetada ka DNA-alaseid andmeid, üldse teha piiriülest koostööd. olemasolevaid vahendeid tänapäeval eriti palju veel ei kasutata ja härra Newton-Dunnil on täiesti õigus, et Euroopa Liidus ei ole veel piisavalt omavahelist usaldust ja me peame näitama liikmesriikidele, et äh, piiriülene koostöö on lisandväärtus. me peame ise tegema ka piiriülest koostööd, sellepärast et kurjategijad seda teevad ja on meist jõudnud äh, sellest juba tükk maad ette ja vastuseks äh, Prantsusmaa senati esindajale me kuulsime teie ettepanekuid ja härra Jakolino kindlasti ka mõtleb nende üle järele. meil Euroopa Komisjoni poolt ei äh, ole küll plaanis keelata äh, sularaha sissemakseid hoiukontodele, aga kindlasti tuleb kaaluda erinevaid lahendusi äh, ja mis puudutab ähm, ettevõtete nimekirja, nii-öelda valget nimekirja, ka siin on kindlasti liikmesriikidel võimalik omapoolseid äh, kogemusi vahetada. niisiis, äh, proua esinaine, nii palju minu poolt praegu vastuseks, teised sõnavõtud sisaldasid enamasti kommentaare, mis me kirja panime. Äh, suur tänu mind siia kutsumaks, kutsumast ja soovin teile edu nii täna pärastlõunal kui ka muudes tulevastes töödes, aitäh! suur tänu, volinik Malmström. suur tänu selle aja eest, mis te meile siin äh, ühendasite siin äh, riiklike parlamentide ja Euroopa Parlamenti saadikute vahelisel kokkusaamisel. nüüd annan sõna härra Jakolinole, kes äh, räägib meile vahearuandest. palun, härra Jakolino. ja suur tänu, tere pärastlõunat kõigile. jah, täna hommikul me võtsime komisjonis selle mahuka dokumendi vastu. ja see on esimene samm võitluses organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu vastu. see on meie erikomisjoni raport, mis sai äh, teoks kõikide fraktsioonide toetusega. võitlus rahapesu, maffia, korruptsiooni ja organisa-, organiseeritud kuritegevuse vastu on edukas, kui me tegutseme fraktsioonide üleselt. seda mainiti mitmetes sõnavõttudes. toodi välja, et ainult äh, tõhus koostöö justiits- ja politsei valdkonnas on edukas, ainult siis, kui politseiasutused teevad ka koostööd, on võimalik saavutada konkreetseid tulemusi ja me tahaksime et äh, tulemused sisaldaksid endas ka kuritegeliku vara arestimist ja konfiskeerimist. hiljuti just äh, lõppes üks teine hääletus ühes teises koosolekusaalis, seetõttu ma ka hilinesin, seal oli teemaks just äh, konfiskeerimine. tendents äh, on äh, läheneda karmimalt rahapesule ja kuritegeliku vara konfiskeerimisele. meil on vaja liikmesriikide ja pankade, notarite ja kaubanduskodade ühisrinnet näiteks äh, tuleks teatada kahtlastest äh, tehingutest äh, ja operatsioonidest ja sõnavõtud tõid ka välja, et korruptsioon läheb meile maksma kakskümmend üks miljardit eurot aastat, Euroopa Liidus, maailmas on see üle seitsmesaja miljardi euro, nii et äh, Need on kahtlemata vahendid, mis võetakse seaduslikult äh, majandussektorilt ära. meie soovime oma raportiga kaitsta kodanikke ja ettevõtjaid. seetõttu oleme me välja pakkunud äh, ka nii-öelda ettevõtete valge nimekirja süsteemi sisseviimise, mida kasutatakse riigihangetel. ja samuti peaks olema ka vastupidine nimekiri, kus sisalduvaid ettevõtteid tuleks riigihangetel vältida. väga oluline on see, et võetakse eeskuju Itaalia mudelist ehk siis, et oleks eraldi kuriteoliik, äh, organiseeritud äh, kuritegevus või maffialaadses organisatsioonis osalemine ja kui äh, see on tõestatud, siis ettevõtted äh, kes on osalenud sellistes maffialaadsetes struktuurides, ei saaks osaleda riigihangetel mitte ainult riigis, kus nad süüdi mõisteti, vaid ka teistes liikmesriikides. ja karistatav peab olema ka individuaalne rahapesu, see on nii näiteks äh, Prantsusmaal ja Belgias. samuti peaks olema karistatav häälte ostmine karistatav peab olema samuti ettevõtetepoolne bilansi võltsimine. me soovime, et Euroopas valitseks ühtsus korruptsioonivastases võitluses ning et liikmesriikides ei eksisteeriks erinevad tingimused. siin tulevad mängu ka ebaseaduslikud kihlveod ja hasartmängud. tihtipeale kasutatakse nendes valdkondades ebaseaduslikku raha. kuritegelikud on ka kokkulepped äh, spordiüritustel, nii-öelda match fixing. meil tuleb äh, võidelda spordivõistluste sellise moonutamise vastu kui võistlus ei ole enam õiglane. selline spordi äh, kihlvedude süsteem ebaseaduslik ilpedude sõlmimine on äh, väga levinud, siis üritatakse võistlusi, mänge manipuleerida ja meie loomulikult äh, soovime võidelda sellise ebaseadusliku tegevuse vastu, mis äh, moonutab ja võltsib lõpptulemust. edasi me panime paika selgelt defineeritud teekaardi, mis puudutab äh, piiriüleseid äh, kuritegusid, kus on ette nähtud uued äh, uurimismeetodid. näiteks küberkuritegevus on üks selline uus valdkond. siinkohal peab loomulikult ka erasektor andma oma panuse organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. eriti tähtis roll on siin pankadel kanda see äh, kaks äh, pakett, mille Euroopa Parlament hiljuti vastu võttis pankade kohta, mida liikmesriigid hakkavad rakendama, on väga tähtis samm edasi pangandusliigu loomisel. oluline on ka, et äh, finantsvoog oleks võimalik nii-öelda jälitada ehk teha kindlaks nende algallikat hiljuti käsitleti lähemalt äh, ka korruptsiooniteemat ja kolleeg Fajon ütles ka just täna, et äh, peaks ähm, olema keelatud kandideerida viis aastat, äh, kui on mõistetud inimene süüdi korruptsioonikuriteos. niisiis tähtis on äh, nii Euroopa Liidu sisene koostöö kui ka rahvusvaheline koostöö. viimane on eriti oluline narkokaubanduse vastases võitluses. aga siin me ei peaks mainima mitte ainult äh, narkokaubandust, oleme tegelenud oma raportis ka inimkaubandusega ja organitega kauplemisega meil tuleb äh, tähelepanu äh, pöörata probleemile, mis on seotud äh, saatjata alaealiste kadumisega. siin on otsene seos inimkaubandusega. niisiis, me võtsime vaheraporti komisjonis vastu ja juunis loodetavasti võtame selle täiskogul vastu ja oktoobris ehk oleme jõudnud selle vahendiga lõpule, oleme saanud äh, paika lõppmääruse, kus pakutakse välja ka vastavat äh, justiitskoolitust, et äh, tagada parem koostöö Europoliga, Eurojustiga ning et hakataks looma ka Euroopa prokuratuuri. me soovime sellist struktuuri, et justiits- ja politseiasutused äh, saaksid toetust äh, võitluseks rahvusvahelise piiriülese kuritegevuse vastu. austatud äh, kolleegid, see on meie töö. Lissaboni leping tõi endaga kaasa justiitskoostöö tugevnemise ja ka parlamentaarse mõõtme tugevnemise otsuste vastuvõtmisel Euroopa Parlament äh, on seadnud endale prioriteediks kriminaalsete süsteemide vastase võitluse. meie töö saab kindlasti olema väga intensiivne ka bürokraatia vähendamise valdkonnas. kui bürokraatia on liiga vohav, siis ta on korruptsioonialtis ja haldusaparaate tuleb seega kärpida. tahaksin jõuda nüüd oma sõnavõtu lõppu ja öelda teile, et äh, ma olen kindel, et äh, volinikud Malmström ja Reding ka kindlasti võtavad selle dokumendi omale südameasjaks niipea, kui see on oktoobris lõplikult kinnitatud. ja et sellest tulenevalt äh, tuleb komisjon välja ka seadusandlike ettepanekutega. suur tänu, härra Jakolina. nüüd meil tuleb aruteluvoor ja ma annan teile sõna viieks minutiks, et te saaksite teha sissejuhatuse teemasse organiseeritud äh, kuritegevus ja riiklike parlamentide liikmed, kes te soovite sõna saada, palun täitke ära sinine paber. jah, aitäh sellega jõuame me organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse sektsiooni. selles dokumendis, mis vastu võeti, üritasime me äh, luua kolm erinevat äh, rubriiki ja tuua välja kolm erinevat organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse aspekti. esimene on äh, selline, mis meie arvates on proaktiivne Ehm, üritatakse kätte saada kuritegevuse ehm, toodangut, on liikmesriike, kes võib-olla ei ole sellega rahul, aga leiame, et ennetav konfiskeerimine ehm, nii tsiviil- kui kriminaalmõistes, seda võib teha enne kohtuotsuse tegemist ning see võib olla oluline instrument siin valdkonnas selline eraldamine ning ennetav konfiskeerimine. teine asi, mida me identifitseerisime, oli vanglad. range režiim ei tähenda mingit piinamist või midagi sellist, aga me tõesti leidsime, et äh, teatud liikmete kogem-, liikmesriikide kogemuste põhjal on maffiabossid jätkuvalt äh, saatnud äh, oma vangikangidest korraldusi, nad on saanud äh, tegutseda edasi trellide tagant ning seetõttu on oluline see side murda, murda side maffiabosside ning nende nii-öelda keskkonna vahel nii-öelda korralduste täideviitajate vahel ning äh, loomulikult peavad olema ka äh, korralikud äh, standardid, et, et tagada kohane kohtlemine, aga peab siiski murdma selle sideme maffiabosside ning nende organisatsiooni vahel. kolmas valdkond, liikudes edasi konfiskeerimisest ning sellest erilisest rangest vanglarežiimist on see, et äh, kõikides liikmesriikides tuleks vältida sellist situatsiooni, kus äh, oleks äh, võimalik eemaldada ennast tegelikust rikkumisest. korralikult peab ära defineerima maffiaga seotuse kuritegelikkuse. on oluline, et see oleks rikkumine ja tihtipeale ei sõltu see Äh, otsesest kuriteost, kui äh, see rikkumine on äh, riiklikes karistussüsteemides määratletud, on võimalik siis selle vastu ka võidelda tunduvalt lihtsamalt ning tõhusamalt. ning siis loomulikult on ka pettused ning maksudest kõrvalehiilimine see on umbes eh, üks kolmandik eh, rahapesust. Eh, organiseeritud kuritegu valdkonnas on teatud rahastamine, mis just sellest toetust saab. seetõttu on vaja harmoniseerida seadusandlust, et nende probleemidega tegeleda Euroopa üleselt ning üleilmselt. on umbes kolm tuhat kuussada kriminaalset rühmitust, kes tegutsevad Euroopas ja see on vastavalt Europoli andmetele, kes on siis määratlenud kolm tuhat kuussada kriminaalset grupeeringut, kes äh, saavad muuta näiteks äh, inimkaubanduse puhul oma äh, rändeteekondi, nad on võimelised kohandama oma tegevusi Äh, liikudes ühest narkokaubanduse valdkonnast teise, nad võivad äh, kohandada oma äh, teekondi ning kavasid. ja nii, et nendes valdkondades oleme me keskendunud oma tegevust, paika pandud raamistik on väga selge minu arvates. see muidugi nõuab konkreetset ja tugevat poliitilist tahet, et oleks võimalik paika panna midagi sellist, mis oleks kindel ning äh, võimeline kohandama muutuvate tehnoloogiatega küberkuritegevuse valdkonnas, äh, teenuste, välissuhete. Europolil on nüüd Euroopa kuritegevusega võitlemise keskus ning see on oluline äh, jupp mosaiigis et võidelda organiseeritud kuritegevusega. on sätted, mis kaitsevad äh, tunnistajaid ja leiame, et äh, selline äh, kategooria annab lisaväärtust kogu maffiaga võitlemise kavas. aitäh, härra Jakolino! selleks, et asjad nüüd veidi kiiremini liikuma hakkaksid. ja pidame, peame seda meeles järgmise kõnelejate vooru ajal. Hispaania vanglasüsteem, range režiimiga vanglad, siin on näited, millele saab viidata kas need, kes on vangis, saavad püsida kontaktis välismaailmaga. selline range režiim ei ole ebahumaanne kohtlemine, vaid äh, me üritame vältida seda, et äh, organiseeritud kuritegevus jätkuks. see loomulikult äh, ei tähenda, et inimesed ei saaksid, ei saaks püsida kontaktis oma perekonna ja sõpradega ja nii edasi. nii et minu küsimus Hispaania kolleegidele oli see? Rootsi parlamendi esindaja, palun. suur aitäh, aitäh selle äh, ettekande eest. Rootsis toimub meil koostöö erinevate ametivõimude vahel ning nemad vastutavad äh, kuritegevuse võitlemise valdkonna eest. juba paar aastat on umbes kümme ametkonda tegutsenud riiklikult ühiselt. ja selline koordineerimine on väga laialdane ning eh, ei puuduta mitte ainult eh, neid eh, kohtuorganeid, kes sellega seotud on. tundub, et see kombinatsioon on olnud edukas lähenemine. tõsised kuriteod puudutavad tihtipeale maksudest kõrvalehiilimist, üritatakse ära kasutada sotsiaalkindlustussüsteemide äh, lünki ja nii edasi. ametivõimud on saavutanud ühise lähenemise, operatiivse lähenemise ja see koostöö nüüd äh, läheb üha kaugemale, kaasatud on kohalikud ametivõimud äh, ning ka ärivaldkond ning see on, see tähendab seda, et meil on olnud tunduvalt edukam ühtne lähenemine ning uued kasutatud metodoloogiad on toonud endaga palju kiiremad tulemused ning parema koostöö erinevate ametivõimude vahel. me oleme rääkinud väga palju täna koostööst ning koordineerimiseks ja see on hea näide sellest, mida võiks rohkem teha. Grazie, adesso la, la parola ai colleghi spagnoli per la loro risposta, dopodiché andremo avanti con un'altra domanda. ja nüüd meie Hispaania kolleegid, et vastata öeldule ning ehk küsida omapoolsed küsimused tere! alustuseks tahaksin teid õnnitleda selle eest, et antud äh, komisjon eksisteerib. ning tänada teid sellise koosoleku korraldamise eest, sest et siin me saame rääkida asjadest, mis on äärmiselt olulised meie kodanikele. Euroopa on hetkel olulisel ristteel ning äh, leian, et Euroopa Liidu institutsioonid peaksid väljendama oma muret äh, Eh, sellistes küsimustes, mis on kodanikele tihtipeale väga olulised. me peame leidma ka kiire reageeringu sellistele probleemidele nagu korruptsioon, organiseeritud kuritegevus ning loomulikult ka rahapesu. mis puudutab teie poolt esitatud küsimust, siis äh, ilmselt oleme kõik ühel nõul, et organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus on äärmiselt oluline ning korruptsiooni ja rahapesuga võitlemine on samuti äärmiselt oluline ning seetõttu on äh, oluline, et Euroopas äh, oleks äh, rida garantiisid, äh, mis on osaks meie ajaloost ning õiguskultuurist. me ei saa tegutseda tõhus, me saame tegutseda tõhusalt, kui me suudame ennetada kontakti maffia bosside ning organisatsioonide vahel ning me peame takistama sellist kommunikatsiooni, see on toimunud äh, aastasadade jooksul teatud, sest et äh, vangid on saanud endale teatud õigused, me ei tohiks nendest õigustest loobuda, vaid me peaksime lihtsalt tegutsema tõhusamalt ja me suudame seda ilmselt teha, kui äh, me suudame sisse viia elektroonilised süsteemid näiteks, mis takistavad vangidel mobiiltelefonide kasutamise või kui meil on hea julgeolek ning kontroll vanglates sees, aga me peame siiski austama nende õiguste garantiide raamistikku, mis eksisteerib ning äh, sellist asja kindlasti, neid õigusi kindlasti ei tohi rikkuda ja kui me hakkaksime uusi äh, kommunikatsiooni takistamise meetmeid sisse viima, siis need õigused kindlasti rikutud saaks. Äh, nüüd Jan Rolenski, Poola senat. aitäh kuna Euroopast on saanud äh, suur atraktiivne turg igasuguse tegevuse jaoks, kaasa arvatud organiseeritud tegevuse jaoks ja organiseeritud kuritegevuse jaoks ja just võib-olla eriti narkokaubanduse jaoks ning äh, seetõttu on välja arenenud kõik need äh, protsessid, mida te siin esitasite. aga teisest küljest need meetmed, mida me oleme tarvitusele võtnud selleks, et võidelda selliste tegevuste vastu. kuritegevuse vastu, need meetmed peaksid olema tõhusamad. mina olen insener ning äh, usun, et teatud elemente peaks parandama äh, konkreetsete arvude sissetoomisega. minu arvates äh, kui kriminaaltegevus ületab äh, kolm, kolme protsendiga kodanike hulga. see tähendab seda, et justiits ning korrakaitse antud riigis ei saa traditsioonilisi meetmeid kasutades hakkama. demokraatliku riigi meetmeid kasutades, meil on vaja seetõttu sekkumist teisi äh, meetmeid teist tüüpi sekkumist, mis läheks kaugemale traditsioonilistest meetmetest ning meetoditest. seetõttu on Euroopa Liit äh, sisse viinud mõõdetavad menetlused, äh, millega on võimalik äh, tal sekkuda riikide funktsioneerimise, näiteks eelarvesüsteemid. kui riigivõlg on rohkem kui kuuskümmend protsenti, siis äh, hakatakse seda riiki vaatlema. niisiis äh, minu järeldus on, et võib-olla kui me tegeleme kuritegevuse vastase võitlusega, siis me peaksime me eeldada, eeldama, et äh, kui on ületatud teatud tase ja liikmesriik ise enam hakkama ei saa, mitte sellepärast, et nad äh, ei ole olnud piisavalt äh, hoolsad, äh, vaid sellepärast, et mingisugused kuritegelikud teekonnad lähevad läbi selle riigi ja siis võib-olla tuleks mingid lisameetmed sisse viia, et vaadelda olukorda vastavas riigis ja et kuritegevuse vastane võitlus oleks tõhusam. aitäh nüüd sõna härra Jakko Liinule vastuseks. teen väga lühidalt. Rootsi kolleegile, kes äh, rääkis operatiivkoostööst ja koordineerimisest äh, väga positiivse näitena Rootsis. märgin lihtsalt äh, rõõmuga selle asjaolu ära. see näitab, et koostöö on oluline, kui me üritame võidelda maffia ning organiseeritud kuritegevusega igapäevaselt. aga, aga see puudutab ka muud rahvusülest kuritegevust. Hispaania kolleegile kes ütles, et ta on range režiimiga vanglate osas eriarvamusel. ütlesime, et need asjad on Itaalias, aga nüüd juba ka Hispaanias. maffiabossis, kes on vangis, aga sa-, saavad siiski oma organisatsioonile korraldusi edastada. nii et eh, meil peaks olema organiseeritum süsteem, kus me suudame säilitada selle inimese väärikust, kuid samas äh, on sisse seatud siiski teatud piirangud. Poola kolleegile ütlen, et loomulikult äh, äh, justiitsalane koostöö ning kolmeprotsendine lävend üle mille oleks tõesti kohutavad tagajärjed ühiskonnale. ta tõi välja väga konkreetsed arvud. olen veendunud, et poliitikas on oluline see, et äh, austatakse seadusandlust äh, laiemas mõttes ning siis vaadatakse, kuidas seda rakendada erisüsteemides ja kindlasti ootame teie koostööd. aitäh, härra Jakolino. kas on veel midagi lisada Hispaania diskussioonile? kuulsin eelmisel aastal, nii et need ei ole kõige uuemad andmed. aga kuulsin ühest vanglast Madridis arreteeriti maffia liige, kes pärast äh, seda suutis ta säilitada mitte ainult äh, sidemed oma organisatsiooniga, vaid vanglas Madridis äh, sai ta isegi soodusrežiimi, näiteks tal oli mobiiltelefon ja ta sai sealt tellida mõrvasid ning organiseerida ka narkokaubandust äh, vanglast seest. eelmine aasta tuvastati selline asi. sellist asja peaks ilmselgelt ennetama. Neil on äh, palju raha ning nad saavad äh, saata väga tugevaid signaale ümberringi ning Hispaania politsei Java operatsioon eelmisel aastal viis selleni, et arreteeriti kuuskümmend üheksa inimest, eh, Vene maffia liiget Barcelonas ja mujal ning eh, see puudutas just eh, relva ning narkokaubandust. see oli Hispaania politsei poolt korraldatud tegevus ning hiljem viidi arreteerimisi läbi ka Saksamaal ja Austrias. paar aastat tagasi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 sest et kui me vaatasime erinevaid instrumente, mida vastu võtta võiks, üks Poola kolleeg just rääkis sellest, aga selgus, et keeruline on harmoniseerida kohtusüsteeme kõikides meie liikmesriikides, meid on kakskümmend seitse, varsti kakskümmend kaheksa, on erinevad kohtusüsteemid erinevad õigussüsteemid, erinevad seisukohad organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu kohta, meie kodanikel on ka, samuti erinevad äh, vaatenurgad siin. Itaalia kodanikud võib-olla suhtuvad teistmoodi sellesse kui näiteks Hollandi inimesed. aga Rotterdami sadamat peetakse tegelikult üheks äh, olulisemaks narkokaubanduse keskuseks. just kokaiini puhul. ja me oleme siin nüüd aru saanud, et liiga kaua oleme me töötanud meie geograafiliste piirkondade alusel. meil on olnud need piirid, me oleme olnud teadlikud sellest, millised on meie oma seisukohad ja oleme selle alusel ka kavasid moodustanud aga nüüd, kui me oleme asju tähelepanelikumalt vaadanud, näeme, et meie kogemuste, äh, meie kommete, tõekspidamiste põhjal saab asju organiseerida. organiseeritud kuritegevus ei põhine ju ainult ühes konkreetses liikmesriigis, vaid on segunenud ning äh, selles mõttes integreeritud kõikidesse liikmesriikidesse. Nad on sügavuti juurdunud meie liikmesriikide sotsiaal- ning majandussüsteemidesse ning eh, osad liikmesriigid ei taha seda aspekti uurida. aga me ei ähvarda siin ju kedagi, vaid me lihtsalt oleme täheldanud, et meie, on olemas eh, riike, eh, liikmesriikide parlamente, kes on mures selle pärast, et nad peaksid oma kodanikele rääkima, et siin on majanduslik aspekt, demokraatia, julgeolek, vabadus võivad niimoodi ohtu sattuda. raport, mille me just vastu võtsime, näitab, et me peame üritama äh, piirata Äh, korruptsiooniohtu. võib-olla liiga kaua oleme me iseenesestmõistetavalt võtnud et äh, meil on äh, individuaalsed eetikakoodeksid, mille poliitikud on paika pannud et meil ei ole vaja karistusi ümber vaadata või midagi, aga me ei saa sellisel seisukohal olla. peame laiemalt äh, asju vaatama siin Euroopa Parlamendis ning me oleme teadlikud asjaolust, et äh, on riike, kes pärast viimaseid Euroopa Parlamendi valimisi aastal kaks tuhat üheksa on võimaldanud äh, valituks saada parlamendiliikmetel, kes on süüdi mõistetud äh, väga rangetes rikkumistes süüdi mõistetud. seetõttu on oluline vaadata, millised on tingimused, milline on eetiline seisukord ning äh, uurida, milline on olukord. me räägime ka äh, Luure Keskagentuuriga, rääkisime sellest eelmisel kolmapäeval on toimunud tõsine rünnak Euroopa majanduse vastu kriminaalsete rühmituste poolt ning see puudutab rahapesu ning võib osutuda surmahoobiks meie riikidele. olukord on keeruline, sest et meil on majanduskriis. mõni aeg tagasi rääkis äh, volinik äh, korruptsioonist, aga siin sada kakskümmend miljardit äh, aastas on see summa Euroopas. pool kuuskümmend miljardit äh, tuleb äh, ebaseaduslikust tegevusest Itaalias, täpselt pool tuleb minu riigist. rahapesu on midagi sellist, kus me ei saa olla väga täpsed, me teame, et eh, see on tohutult kulukas Euroopa Liidu majandusele. meil on olnud see aasta kuulamisi ning eh, me oleme avastanud, et ei pea minema Euroopa Liidust väljapoole selleks, et eh, leida neid nii-öelda maksuparadiise. Euroopa on maksuparadiise täis võib-olla me peaksime andma tõsise hoobi organiseeritud kuritegevusele, me näeme seda igal pool. Vene maffia Ungaris näiteks. luure keskagentuuril on juba viis aastat olnud äh, rakkerühm Budapestis, me ka teame, et äh, tegutseb Jaapani maffia, me oleme seda uurinud. meil on arvud oleme oodanud neid kõiki numbreid, mis on liikmesriikidest tulnud ning see on asi, mille peale me tõsiselt peame mõtlema. me peame võtma vastu ühe ühtse poliitika organiseeritud kuritegevuse vastu. ja liikmesriikide abil õnnestub meil ka erinevate justiitssüsteemide harmoniseerimine läbi viia sest äh, see ei ole mitte ainult ühes riigis eksisteeriv probleem, nad kasutavad ära kriisi äh, olukorda teatud riikides. me ei ole tõesti arvestanud probleemi suurusega. ja, ja sellised äh, rühmitused kasutavad ära lünki ma arvan, et me peame otse arvamusi vahetama, nii et me peame, sest et me peame asjadest aru saama. ma ei tea, mida muud meil on võimalik teha. aga me peame olema kontaktis liikmesriikide parlamendi liikmetega, sest et siin me saame midagi ära teha, me saame vaadata omaenda riike ning äh, Äh, midagi ära tegema. ei piisa ainult rangemast karistussüsteemist. nüüd hakkame tegelema korruptsiooni küsimusega ning kõigepealt annan sõna raportöörile viieks minutiks. Äh, sul teema della corruzione abbiamo äh, rääkides korruptsioonist me juba esitasime omapoolsed põhjendused selle kohta, et kui me paneme paika oma mandaadi, siis me peame tegelema ka organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu küsimusega. me peame kaitsma seaduslikku majandussektorit, mis tähendab ka äh, isikute kaitset nende nii-öelda haldusaparaadi vastu, kes üritab sekkuda äh, sest kehtib väga palju erinevaid keerulisi lubade süsteeme liikmesriigiti. ja kõige selle taga seisab ka bürokraatia, mis soodustab korruptsiooni. see on seotud ka investeeringutega kui mõelda selle peale, kuidas korruptsioon ja kuritegelikud organisatsioonid on ühendatud, siis need on sageli läbi investeeringute. ja eriti kriisiolukorras äh, hakkab korruptsioon õõnestama riigiasutuste usaldusväärsust ja mõjutab ka nende mainet ühiskonnas. meie riikidest valitud isikud peaksid tundma huvi ka selle vastu, mida meil öelda on. me oleme käsitlenud inimeste turvalisust, heaolu ja seda, kuida-, kuidas need sõltuvad ka nüüd bürokraatliku masinavärgi toimimisest kui näiteks võetakse vastu mingid seadusandlikud aktid, mis tähendab seda, et korruptsiooni ennetamiseks peaksime me paremini valima äh, poliitikuid, äh, riigiasutuste töötajaid sest korruptsiooniga kaasnevad kulud, me rääkisime sellest äsja, väga sageli korruptsioon ei tunne riigipiire, me oleme rääkinud ka tõsistest karistustest, mis on kehtestatud liikmesriikides nende ametnike suhtes või juhtide suhtes, kes on süüdi näiteks riigihangete eeskirjade rikkumises, kuid ka Äh, väljaspool riigihankeid on sealt näiteid selle kohta, kus maffia on osalenud korruptsioonis. meil on väga palju võimalusi ja vahendeid korruptsiooni tuvastamiseks, korruptsioonijuhtude tuvastamiseks nii avalikus kui ka erasektoris kui me mõtleme erasektori peale, näiteks pankade peale, mm, kui inimesed võtavad hüpoteeklaenusid ja esitavad äh, nii-öelda äh, võltsitud tagatisi, Euroopa Liit Euroopa Liit äh, osaleb aktiivselt korruptsioonivastases võitluses Kreekas ja me saame väga hästi aru, millises olukorras on ametnikud ja poliitikud seal, kuid me ei tohi unustada ka proportsionaalsuse lähimuse põhimõtteid. väga sageli korruptsioon on piiriülene kuritegu ja selle vastu tulemuslikuks võitlemiseks on meil vaja tõhusat rahvusvahelist koostööd äh, politsei ja kohtuorganite vahel. see kõik taandub jälle liikmesriikide vahelisele usaldusele, kuid meil on vaja taastada ka kodanikepoolne usaldus kodanikel on väga raske näiteks teavitada ametnikke sellistest juhtumisest. aga kahe tuhande kaheteistkümnendal aasta uuringud näitasid, et eh, neljast kolm Euroopa kodanikku tunneb muret korruptsiooni leviku pärast. ja sel põhjusel on eh, korruptsiooni teema Euroopa Parlamendi tegevuskavas prioriteetne paar nädalat tagasi me rakendasime meie uusi volitusi teadmises, et selline konstruktiivne lähenemine aitab meil genereerida uusi ideid võitluses korruptsiooni vastu. ja sellest lähtume ka oma lõpp, teksti koostamisel. suur tänu, härra Jakolini. ja nüüd saab sõna Horvaatia parlamendi esindaja. daamid ja härrad, tänan selle võimaluse eest täna sõna võtta, ütleb härra eh, Josip Kreegar. Eh, kõigepealt tahaksin avaldada toetust nendele algatustele, mida mainiti, mis on suunatud eh, koordineerimise tõhustamisele ja Äh, tegevuse äh, ühtlustamisele äh, Euroopa tasandil nii kohtu andmisel kui ka karistamisel. me peaksime stimuleerima ajakirjandust ja poliitilisi organeid tegelema tõsiselt korruptsiooniga. me räägime metoodikast, loomulikult metoodikat on alati võimalik täiustada, võttes arvesse ka selliste institutsioonide teadmisi ja kogemusi nagu Maailmapank ja Rahvusvaheline Valuutafond teiseks, ma tahaksin rõhutada ka Horvaatia kogemust korruptsioonivastases võitluses. Äh, tänu Europarlamendile äh, äh, on meie edu tunnustatud ja meie edu põhjuseks on see, et me me vaatasime läbi väga paljud juhtumid, äh, analüüsisime Horvaatia kõrgemate ametnike tegevust äh, ja ka kohtuasju äh, ja ühiskond sai väga sugeva sõnumi, et korruptsioon ei tasu ära. me käsitlesime ka seonduvaid probleeme ja seetõttu ma igati toetan ettepanekut tõhusamalt tegeleda ennetustööga äh,, majanduslike tulude deklaratsiooniga. Äh, sellised ennetusmeetmed peaksid olema tulemuslikumad. korruptsioon on nagu malaaria äh,. sääse tapmine ei aita ära hoida malaaria levikut, tuleb äh, sihkule võtta kogu soo. suur tänu Austria esindaja. suur tänu, esinaine. ka Austrias oleme me viimatel aastatel võidelnud äh, rohkem korruptsiooni vastu ja ka Euroopa Parlament on äh, võtnud vastu ühe karmima korruptsioonivastase seaduse ja ma usun, et äh, see võiks olla mudeliks, kuidas ka tulevikus tõhusamalt korruptsiooni vastu võidelda. ma isiklikult olen arvamusel, et korruptsioonivastase võitluse kõige paremaks vahendiks on läbipaistvus nii ava kui, avalikus kui ka erasektoris. Austria kahjuks on Transparency Internationali äh, nimekirjas langenud nüüd koha tahapoole, mida meie ei aktsepteeri. ja ma tahaksin äh, küsida, et kas Austria sisse viidud nii-öelda tähtsaima tunnistaja regulatsioon oleks rakendatav ka mujal Euroopas? suur tänu ja nüüd saab sõna Portugali esindaja, härra Joao Lobo suur tänu, kõigepealt äh, minupoolsed tervitused kõigile. tahaksin teile teada anda, et äh, Portugalis parlamendis on võt-, võetud vastu juba terve rida nendest meetmetest, mida siin on äh, mainitud. meil on andmepank, mis hõlmab pangandusteavet, ja nii edasi. tahaksin esile tõsta aga järgmist. mina olen arvamusel, et äh, kogu kahju, mis nende kuritegude tõttu tõttu tekib, on meeletult suur ja seetõttu peame me tarvitusele võtma ka erakorralised meetmed. Euroopa Liit ja eriti just Euroopa Komisjon peavad astuma välja selle vaikimispakti vastu, mis on eriti tüüpiline just korruptsiooni valdkonnas. ja tihtipeale tegijaid äh, kaitstakse info edastajad on tihti silmitsi ohuga ja kuidas meil oleks võimalik äh, saavutada see, et igasugune info edastamine, avaldamine oleks kohustuslik. loomulikult äh, tuleb kodanikele säilitada põhigarantiid ja seetõttu suunamuutus äh, oleks keeruline keeruline oleks siin erinevaid aspekte ühildada. Ruleski. suur tänu ja nüüd Poola parlamendi esindaja, härra Rolevski, ma vabandan, viimast korda võtan sõna. ma tahtsin avaldada tunnustust härra Jakolinule, kes on täna esitlenud kõige raskemaid probleeme. korruptsioon on selline laialivalguv nähtus, seda on väga raske mõõta, see ei ole käegakatsutav, see ei ole pelgalt toiming, see on protsess, mis kulgeb ajas. suur tänu, et tõstatasite korruptsiooni küsimuse. ja seda mitte ainult seoses avaliku ja erasektoriga, näiteks siis, kui üritatakse saada juurdepääsu finantsvaradele. me ei tohi unustada ka erasektoris levivat korrupts-, korruptsiooni ja siin ma viitan investeeringutele Poolas. Äh, mõnda aega tagasi Euroopa Komisjon tõstatas selle küsimuse. Äh, Poolas on poliitikas tegelikult korruptsioon juba välja juuritud ja nüüd on küsimus komisjoni esinaisele. Te kutsusite meil kokteilile ja võib juhtuda, et ma pean deklareerima seda, kui ma pöördun äh, kodumaale, meil kehtivad äh, väga ranged eeskirjad poliitikutele ja sellele, mida nad teevad. no isegi siis, kui ma pean seda deklareerima, ma osalen teie kokteili vastuvõtus. kui me räägime nüüd postkommunistlikest riikidest, siis Poolas on meil õnnestunud selja taha jätta kommunism, kuid on siiski jäänud teatud kommunistliku pärandi jäänukid. ja meie sõnakasutuses on kasutusel tegusõna, mida kasutati ka kommunistlikus süsteemis Äh, kui oli vaja äh, mingit, midagi saavutada, oli vaja lasteaiakoht saada, töökoht saada ja äh, oli vaja saada võimalus osaleda riigihangetes ja selline sõnakasutus on jäänud alles. ja sel tõttu sellise väikese korruptsiooni suhtes kehtib teatud sallivus veel aga mitte suurte tulude puhul. näiteks kui mõni tööandja on otsustanud võtta tööle puuetega inimese. ja selleks on ta saanud ka rahalisi vahendeid ja siin astub jälle mängu see postkommunistlik suhtumine, korraldada see asi. seega töökorraldaja mm, üritas leida rahalisi vahendeid selle puuetega inimese töölevõtmiseks. no siis on kõik korras ju. Äh, volinik Malmström mainis ka uuringuid kas nende uuringute puhul kasutati ka äh, korralikku metoodikat äh, selleks, et äh, välja selgitada, mida korruptsioon endast kujutab? suur tänu. härra Jakolino, kas te soovite vastata esitatud küsimustele? jah, tõepoolest. vastuseks esimesele Äh, kommentaarile, mille esitas minu Horvaatia kolleeg. arvestades tulude suurust ja haldusmenetluse pikkust, siis ma olen igati nõus temaga, et me peame Eh, kiirendama oma reaktsiooni, kasutades kodanike abi, aga kui menetluse pikkus eh, viitab õigusemõistmisele, siis selles suhtes on meil sisse viidud väga täpsed normid. täna hommikul me rääkisime sellest, et tuleb tagada karistuse määramine mõistliku aja jooksul. ja kahtlemata see võib loomulikult mõjutada suhteid valitsusasutuste ja kodanike vahel, kellelt oodatakse koostööd ma ei tunne Austrias kehtivaid seadusi. kuidas seal on reguleeritud korruptsioonijuhtumid kohtusüsteemis? kuid on hea, et teil on mingid meetmed korruptsiooni vastu kasutusele võetud ja kindlasti on neid võimalik kasutada ka eeskujuna Euroopas vastavate meetmete kasutuselevõtul meie aluslepingus on ette nähtud äh, sellise äh, büroo moodustamine, mis hakkab tegelema raskete korruptsiooni ja raskete kuritegudega. proua Alfano viitas veel ühele konkreetsele aspektile, mis seondub Poolaga. meie Poola kolleeg esitas vastava küsimuse ka proua Alfanole ja see küsimus oli adresseeritud ka proua Malmstrile ja see puudutas mobiiltelefone ja räägite ka selles, et parlamendi liikmetele on kehtestatud teatud piirangud, et me ei tohi kulutada oma külaliste vastuvõtul rohkem kui sada, sada viiskümmend eurot inimese kohta. ka praegu kokteilist oli jutud ja õnneks äh, äh, selle vastuvõtukulud väiksemad kui need, mida võiks seostada korruptsiooniga nii et need ei võimalda mingeid sanktsioone kohaldada poliitikute vastu. poliitikud saavad oma tõsist tööd jätkata. Allora, dunque, ris- <laughs> ehm, Comincio dal kollega Ruleski. hästi. üks kolleeg tõstatas uuesti küsimuse selle kohta, mida ütles proua Malmström äh, korruptsiooni kohta, et kas siin lähtutakse teatud uurimustest või kriteeriumitest viitan siinkohal äh, paketile, millega proua Malmström tuli eelmisel aastal välja korruptsiooni teemal ja see oli väga ambitsioonikas äh, pakett. ja selge on see, et kui komisjon on välja tulnud sellise ettepanekuga, siis ka parlament äh, võtab seisukoha ja kogu teema leiab tutvustamist ka meedias Need komisjonipoolsed ettepanekud tundusid meile väga ambitsioonikad. volinik äh, tõstis esile seda tõsiasja, et äh, suveks esitatakse korruptsioonivastase võitluse raport. siis äh, toimuvad ka esimesed hindamised, tehakse kindlaks asjade seis. nii et äh, siis on võimalik äh, ja nagu ma ütlesin, äh, defineerida asjade seis ja raport saab valmis suveks ja Portugali kolleeg rääkis vaikimiskohustusest, mis nendes kriminaalsetes organisatsioonides kehtib, võib-olla saate veel oma küsimuse üle korrata, ma päris hästi ei saanud aru. suur tänu, esinaine. üritan väljenduda selgemalt. meil on siin tegemist majanduskuritegevusega ja mulle tundub, et äh, majanduskuritegevus õõnestab Euroopa Liidu äh, põhialuseid, eriti just äh, siseturgu. Euroopa Komisjoni raport, äh, mille ma läbi lugesin, mitte ainult ei kaitse teatud äh, informaatoreid, vaid on valinud ka muid lahendusi. ja mina nüüd küsisingi, et kuidas oleks võimalik Euroopa Liitu ja siseturgu kaitsta niimoodi, et äh, säilitataks teatud äh, kohustus äh, või teatud tasakaal äh, kaebuse või hagi esitamise kohustuse ja informatsiooni esitamise kohustuse vahel. kuidas on võimalik ühildada ühesõnaga neid erinevaid elemente? suur tänu. ma usun, et me peame siin äh, eristama erinevaid äh, kategooriaid, mida me tahtsime käsitleda raportis ja oma töödes. meil oli vaja teatud täpsustused sisse viia, kui selgus, et äh, riigiti võidakse terminoloogiat mõista erinevalt. niisiis tuleb eristada informanti, kollaboranti ja rikkumisest teatajat. kollaborant on see, kes oli ise samuti kuriteoga seotud, aga kes äh, teatud hetkel hakkab oma tegusid kahetsema ja läheb, annab äh, välja oma kuriteokaaslased. ja siis, kui ta on sellise sammu astunud, siis temast äh, võib saada informeerija, informant ja need tunnistajad, mida kasutavad justiitsasutused, on täiesti eraldi kategooria. ma arvan, et äh, tunnistajad on näiteks äh, sellised, äh, kes annavad teada katusepakkujate poolsetest väljapressimisjuhtumitest. näiteks tuleb keegi äh, pakkuma katust äh, poele või tehasele, ütleb, et äh, kui tahad veel edasi tegutseda selles valdkonnas, siis pead meile raha maksma. ja siis äh, ettevõtjale öeldakse, et kui sa ei maksa, siis äh, lõhume ära su poe või tapame ära su perekonna. nii et antud juhul siis äh, on tegemist isikuga, kes on äh, teadlik kuriteost, aga kes ise selles ei osale. ta võib pöörduda politseisse ja rääkida nendest väljapretsimiskatsetest ja siis äh, politsei oma uurimise käigus teeb äh, kindlaks, äh, kas antud juhul on tegemist olulise tunnistajaga, kes tuleks või võtta tunnistaja kaitse alla. Te mainisite ka seda vaikimispakti ja te küsisite ka, et kuidas on võimalik kaitsta isikut, kes edastab teatud vajalikku infot. näiteks kodanikuühiskonnas on selge, milline on reaalsus erinevad olukorrad äh, kätkevad endas erinevaid nüansse. näiteks võib olla tegemist äh, kuritegeliku ettevõtmisega, mis ohustab äh, riigi majanduslikku struktuuri. võib tekkida selline olukord, et äh, turutegevus on tõsiselt häiritud. rünnakuid võib äh, tulla ka mitmelt poolt ja sellise reaalsusega olen ma oma koduriigis äh, vägagi hästi tuttav. raha väljapressimine on meie riigis äh, sügavalt äh, juurdunud. raha väljapressimise määr näitab ka tegelikult omamoodi mõõdupuuna, kui äh, suur kontroll on maffial riigi üle tervikuna siin mainiti juba katuse pakkumist, raha väljapressimist, ähvardamist, mis juhtub siis, kui raha ei maksta ja nii edasi. on äh, palju osalisi kes äh, hirmust äh, ei ole tunnistanud, et nad on väljapressimise ohvrid ja seaduse silmis ei ole siis nemad äh, ka enam ohvrid, vaid juba kaasosalised õnneks on järjest enam ka minu riigis kaupmehi, kes ei maksa katuseraha. hiljuti osales üks äh, tuntud Sitsiilia restoranipidaja ida, iganädalases äh, teleprogrammis äh, Rai telekanalil. ühesõnaga, tema on väga tuntud, ta restoran on tuntud ja siis maffia läks ta juurde, ütles, et ta peab katuseraha maksma, käisid tema juures jõulude ajal ja ka lihavõtte ajal ja ta pöördus kohe politsei poole. maffiamehed võeti kinni ja mis siis juhtus? pärast seda kui äh, ta esitas süüdistuse väljapressijate vastu, siis äh, selle maffiagrupeeringu teised liikmed äh, läksid ähvardama ta ema ja nüüd ta ema on äh, kakskümmend neli tundi päevas ehk siis kogu aeg kaitse all. niisiis äh, selline näide võib julgustada ka teisi väljapressimise ohvreid äh, minema politseisse, pöörduma politsei poole. meil on äh, kogemusi ka oluliste tunnistajate identiteedi muutmisega, nii et muudetakse nii eesnimed kui ka perekonnanimed. inimesed äh, kolitakse teistesse piirkondadesse, ühesõnaga meil on äh, mitmeid inimesi, kes on riikliku kaitse all ja kellele me itaallastena oleme väga tänulikud, sest nad on tegutsenud väga julgelt. aga samas meil loomulikult ei ole ressurssi panna neid kõiki kakskümmend neli tundi politsei valve alla. niisiis, välja tuleb saata sellised äh, tugevad signaalid. ja nüüd ma annan veel kord äh, sõna kolleeg Jakolinole, et ta teeks sissejuhatuse viimasesse teemasse, milleks on äh, rahapesu. tal on viis minutit, et teha sissejuhatus äh, teemasse, siis äh, toimub meil arvamuste vahetus ja nüüd kasutage palun äh, rohelist paberilehte, kui soovite sõna võtta. ma tänan kõiki teid veel kord siin osalemast, et tulite siia meie kutse peale niimoodi saame vastastikku kogemusi vahetada ja nüüd annan sõna härra Jakolinale, palun. tänan. nüüd jõuame kolmanda suure teemavaldkonna ehk rahapesu juurde. me ütlesime, et äh, kogu maailmas on rahapesu mahuks äh, tuhat miljardit dollarit. see näitab, et me peame pöörama olulist tähelepanu sellele kriminaalsele süsteemile. oma raportis oleme toonud välja ka need põhjused, mis äh, toovad endaga kaasa rahapesu ja oleme rääkinud ka võimalikest äh, vastumeetmetest. kahtlemata tuleb äh, tugevdada koostööd äh, pankadega ja teiste finantsasutustega. selge on see, et meil on vaja pangandusjärelevalvet mis äh, tõesti teostaks äh, tõhusat äh, kontrolli. meil on kaks pakett ja meil on pangandus juhtimise pakett ja me liikume praegu pangandusliidu suunas meil tuleb aga eristada teineteisest äh, äripangad ja investeerimispangad siinkohal ja selles suunas juba ka töötatakse Euroopas. oluline on äh, jälitada finantsvoogusid, et avastada kahtlasi ülekandeid. siinkohal tuleb lähtuda objektiivsetest äh, kriteeriumitest. oluline on äh, kindlaks äh, teha ülekannete tegelikud kasusaajad. tähtis on tähelepanu pöörata konkreetsetele pangandustoodetele ja nende funktsioneerimisviisid täpselt üle kontrollida peab olema kindlaks tehtav, kes on andnud äh, käsu teatud äh, pangandustehinguteks, seda ka sellepärast, et äh, vältida identiteedivargusi. kõikidel nendel mainitud fenomenidel on ka piiriülene iseloom ja tihtipeale on äh, siin äh, oluline teha koostööd äh, suurte kontsernidega ja kolmandate riikidega. kolmandate riikide seas mängivad väga olulist rolli nii-öelda maksuparadiisid. sellele teemale tuleb läheneda tõesti väga ambitsioonikalt ja julgelt me oleme arvamusel, et äh, hea koostöö erasektoriga võib äh, kaasa tuua selle, et me saame avastada maksudest kõrvalehiilimist ja maksupettust. kakskümmend protsenti rahapesust on tegelikult äh, maksab, maks, maksupettus. liikmesriikidel on vaja ka võrdsemat äh, maksusüsteemi. osades liikmesriikides on äh, maksukoorem nii eraisikutel kui ka äriühingutel väga suur. rahapesu, narkokaubandus, ebaseaduslikud äh, kihlveod, organitega kauplemine ja inimkaubandus, need on need võrgustikud, äh, mis me tahame lõhkuda. ja tihtipeale taandub äh, see kõik äh, rahapesule. me peame selgitama ja ennetama, nagu ka mitmed kolleegid eelnevalt ütlesid. oleme täielikult veendunud, et äh, rahapesu ja ka individuaalse rahapesu äh, kohta peaks olema liikmesriikides eraldi äh, kuriteoliik. ja kindlasti peaks olema rahapesu tulevase Euroopa prokuratuuri pädevuses tahaksin toonitada siinkohal ka kutseühingute, täpsemalt äh, kaubanduskodade ja finantsvahendajate rolli. Nemad mängivad väga olulist rolli kahtlaste tehingute avastamisel. tihtipeale on need äh, tehingud piiriülese iseloomuga. Need ongi minu arvates äh, kõige olulisemad aspektid ja need on toodud välja ka siin meie töödokumendis. nagu ma juba ütlesin, siis täna hommikul võtsime vastu vahearuande ja tänu teie sõnavõttudele on võimalik vahearuannet ka parandada. suur tänu, see on minu poolt kõik, proua esinaine. härra Newton-Dunn suur tänu, äh, mina olen Ühendkuningriigist, nagu te mind kuulates ilmselt äh, aru saate, asendan esinaist siin. ja kõigepealt äh, saab sõna senaator ja siis Leedu kolleeg härra Košeta. niisiis, senaator Pieren, kus te olete, teil on sõna. suur tänu, esimees. mul on äh, kaks äh, lihtsat äh, küsimust, mis puudutavad rahapesu ähm, kasutatud tehnika või kasutatav tehnika on ju teada. võib-olla kõige tõhusamaks vahendiks rahapesuvastases võitluses on infovahetus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. me peaksime infovahetust äh, niimoodi ergutama, et see toimuks automaatselt, ilma et peaks küsima eraldi ja rahapesus vastases võitluses äh, kas siin ei peaks me mitte käsitlema ka pangandussaladuse küsimust? järgmisena Leedu kolleeg härra Algis Kašeta uh,. Äh, Europos Sąjungos atsakingom suur tänu ja mu nimi on Algis Kašeta. ja tahan omalt poolt öelda, et Euroopa Liidu pädevatel ametkondadel tuleb äh, tagada liikmesriikide asutuste töö koordineerimine ja nende abistamine ja tahaksin esitada ühe küsimuse Euroopa finantshuvide kaitsel on oluliseks partneriks Olav. Äh, Olavi reformi küsimused on lahendatud, aga parlamendis räägitakse endiselt äh, Olavi õigusliku aluse korrigeerimisest ja viivitusest selles valdkonnas võivad kaasa tuua ka viivitusi Olafi töös. kuidas teie komisjonina hindate neid algatusi? kas veel keegi äh, soovib sõna? Need kaks härrat soovisid sõna ametlikus äh, kõnenimekirjas muidu saab sõna härra Jakolino ja siis äh, teen mina kokkuvõtte. tundub, et mitte keegi sõna ei soovi. Salvatore, kas sa soovid vastata nendele küsimustele? aga ei siiski. ja vabandust ja ütelge meile ka, kes te olete. kolleeg Patrianaku Kreeka parlamendist. Eh, tänan mulle avaldas väga muljet see, mida ütlesid komisjoni liikmed ja komisjoni esinaine, on näha, et te suhtute sellesse teemasse väga kirglikult ja see on vajalik, kui me tahame kuskile jõuda. kogu selle valdkonnaga käib kaasas ka sotsiaalne mõõde, ehk siis äh, meiepoolne vastus ei saa olla puhtalt äh, majanduslik kuna rahapesu, korruptsioon, organiseeritud kuritegevus, see on kõik seotud ka sotsiaalse ühtekuuluvusega. ma usun, et kõik need kuriteoriigid ohustavad meie põhiväärtusi, meie demokraatiat, need kuriteoliigid õhu-, Ähm, ohustavad inimeste poolset riigi ja, ja riigiasutuste usaldamist. ja seetõttu on väga oluline, et meie lähenemine probleemile oleks koordineeritud, nii et meil oleks korralik strateegia korruptsioonivastaseks võitluseks. minu koduriigis äh, Kreekas on meil äh, suur poliitiline tahe selleks äh, võitluseks ja me oleme välja tulnud äh, strateegiaga, mis näeb ette, et vastutavad isikud äh, vastutavad otse peaministri ees. ma ei hakka siin detailidesse laskuma, aga igal juhul on väga oluline see, et äh, meil oleks mitte ainult head seadused, vaid ka tugev poliitiline tahe mis välistab igasuguste lünkade tekkimise. liikmesriikide asutuste õõnestamine on äh, organiseeritud kuritegevusel äh, väga käpas, nad leiavad selle kõige nõrgema lüli ja meie peame sellise tegevuse vastu võitlema. praegu on olukord äh, selline, et äh, justiitsasutused äh, on kurjategijatest arengus maha jäänud. ja nii me olemegi siis silmitsi selliste fenomenidega nagu näiteks rahapesu ja kõik need erinevad kuriteoliigid on omavahel äh, tihedalt seotud, üks ei toimiks ilma teiseta. tundub, et keegi rohkem äh, sõna ei soovi, siis ma annan sõna härra Jakolinole, palun. Grazie, Bill, grazie, president Le.... suur aitäh vastuseks Prantsuse kolleegile kes viitas finantsinformatsiooni üksustele, mis liikmesriikides eksisteerivad, rahapesu are-, andmebüroo, neil on äh, vaja teha koostööd ja see on ära toodud ka lõikes nelikümmend kaks, kus me räägime sellest kohustusest äh, informatsiooni jagada. isegi enne seda, kui raporteeritakse kahtlasest äh, tehingust. et see informatsioon siis jõuaks pädevatele asutustele, et äh, seda tehingut äh, saaks peatada. Need võivad olla pangatehingud ja muud asjad ning need, äh, see reageering peab olema ajakohane. me mäletame, et ainult paar nädalat tagasi kohtus G kakskümmend ning ütles selgelt, kakskümmend eh, maailma kõige edasijõudumat riiki majanduse valdkonnas nõustusid, et on vaja kaotada ära eh, pangandusalastatus. mina ise olin Washingtonis ning rääkisin eh, Ameerika Ühendriikide aserahandusministriga, seal oli ka Bill ja teised ning oli üleüldine konsensus selles osas, et ja pangandussaladuse kaotamise järele ning äh, ka meie raportis on äh, selge nõue komisjonile, et nad peavad selles osas midagi edasi, ette võtma. see oli väga selge nõue. nüüd äh, rahapesuvastane direktiiv, see sai jällegi inspiratsiooni ühtsest poliitilisest tahtest jagada informatsiooni selleks, et liiguks informatsioon ning see võimaldaks äh, olukorda jälgida. teine küsimus äh, Leedu kolleegilt. loomulikult äh, on Olav olemas. tema ülesandeks on kaitsta Euroopa Liidu finantshuvisid, ühenduse finantshuvisid tema eelarves tihtipeale ei saavuta Olafi uurimised liikmesriikides soovitud tulemust. ja on näha ka Euroopa Liidu prokuröri rolli siin valdkonnas, sest et hetkel saab Olav tegutseda ainult haldusalustel ning ilmselgelt on vaja konkreetseid sidemeid vahepeal ka Eurojustiga. nüüd viimane kommentaar. meie Kreeka kolleegi mõtted, kes ütles, et tegemist ei ole mitte ainult majandusfenomeniga, need kuritegevuse vormid, mida me oleme arutanud, ta ütles, et siin on selge sotsiaalne dimensioon ning sellel on tagajärjed öö, Äh, ka sellele, et kuritegevus äh, äh, lõhub sotsiaalset ühtsust ning süvendab veelgi olemasolevaid raskusi. kurjategijad viivad väga suured summad välja seaduslikust ringlusest ning see on väga tõsine juhtum, nii et on Eh, siin on vaja ka laialdast poliitilist toetust. meie parlament on teinud eh, kõik endast oleneva. leiame, et nüüd on eh, see komisjoni ja liikmesriikide kätes, et tagada, et poliitika primaarsus saaks tegelikkuseks. loomulikult ei piisa ju seadustest selles teemas, valdkonnas on ju hea, kui saadakse tekstid harmoniseeritud, kui see võimalik on aga äh, tegelikult tuleb tegutseda ka praktikas äh, selleks, et äh, kõigest sellest saaks reaalsus. ja ilmselgelt on olemas otsesed seosed rahapesu ning maksusüsteemide vahel. panganduse juhtimise valdkonnas on loomulikult raskusi, üritasin tähelepanu pöörata osadele nendele juhtudele ja leiame, et on vaja pidada dialoogi nende erinevate üksuste vahel, kes vastutavad järelevalve eest. on vaja äh, ka ja see in-, parlamentide vaheline diskussioon kindlasti täidab ka seda eesmärki. et me saaksime ülevaate sellest äh, kõigest, äh, mis panustab äh, rahapesusse. me räägime siin triljonist USA dollarist aastas. mitmetes liikmesriikides on juba kriis, selline raha võiks ju tagasi minna sotsiaalhoolekandesse, kultuuri, haridusse, millesse iganes. ja see peab olema see suund, kuhu me üritame minna, et kiiresti saada ka tulemusi. paar kommentaari minu poolt. senaator Pillele Prantsusmaalt ta ütles, et peaks toimuma infovahetus liikmesriikide vahel. oleme sellega täiesti ühel nõul. nagu Salvatore Sonja ja äh, Tanja Fahon rääkisid, siis äh, Washingtonis eelmisel nädalal õppisime me päris palju. üks asi, mida mina teadsin, me kõik mäletame New Yorgi linnapea Giulianit, kellel oli nulltolerantsi poliitika äh, kuritegele-, kurjategijate vastu New Yorgis, see oli väga tõhus ja tema saavutas selle niimoodi, et erinevad politseijõud New Yorgi erinevates osades enne äh, Äh, selle linnapea saabumist tegutsesid täiesti eraldiseisvalt omaenda andmebaasidega, keegi ei teadnud seetõttu kogu pilti New Yorgi kuritegevusest. kõik need äh, andmebaasid äh, seoti ja kõik New Yorgi eri osade politseinikud said teada, mis üldisemas plaanis toimus ja siis sai linnapea öelda, et siin on väga suure kuritegevusega piirkond, tegeleme sellega ja ta saavutas oma eesmärgi lihtsalt sellega, et ta sidus andmebaasid, et üldpilt saada see on midagi ilmselgelt ja lihtsat. üks asi, mida me nägime Washingtonis, ameeriklased, kes äh, avasta-, avastasid äh, üheteistkümnenda äh, septembri ajal, et äh, luurekeskagentuur CIA äh, ei saanud omavahel informatsiooni vahetatud, äh, teised institutsioonid ja nüüd nad on loonud sellised ühinemiskeskused äh,, äh me saime teada, et Ameerika Ühendriikides on kaheksateist ja pool tuhat erinevat äh, äh, korrakaitseagentuuri, FBI seal kõige kõrgemal, samas väikestes linnades on oma šerifid, kõik nad teevad omaenda tööd, ei räägi teineteisega. nii et äh, igas linnas, igas osariigis on nüüd suur avatud kontor, kus kõik kohalik agentuur paneb, pane-, kõik agentuurid viivad ühe oma ohvitseri, nad kõik töötavad seal koos selles ühinemiskeskuses jagades informatsiooni. ehk siis eh, senator, see on täpselt eh, see, mida te ütlesite, sellist asja peame tegema. Teie olete prantslane, mina olen inglane. meie esiisad eh, kulutasid tuhat aastat teineteisega võideldes. ja ma kindlasti võin teid, teile tutvustada minu riigi osast pärit inimesi prantslastega, kuidas me nüüd informatsiooni jagame, me olete, oleme nendega võidelnud ja see on ju täiesti naeruväärne. Ühendkuningriigis on selline häbiväärne väike partei nagu KIP, kes, mis edendab natsionalismi, ksenofoobiat ja nii edasi. Teil on täiesti õigus. probleem on selles, et meie liikmesriikide valitsused peavad hakkama tegema koostööd ja meie töö parlamendisaadikutena ongi seda äh, koostööd tekitada, see on ju selge, aga nemad ei taha seda teha, ütlevad, et usaldus puudub ja nii edasi. see on primitiivne ja meie ülesandeks on nad edasi äh, suunata ja ma olen kindel, et Salvatore ja teised kolleegid oleks täiesti nõus. härra Kašeta? Äh, Olafi osas jah, Salvatore juba vastas, küsimus on poliitilises tahtes, liik-, et liikmesriigid midagi tegema saada. meil on äh, olnud siin Olafist äh, üks äh, inimene, kes raporteeris meile äh, ühel kuulamisel, üheksakümmend protsenti Olafi raportitest saadetakse liikmesriikidele, sest et seal toimub äh, kohtusse viimine, sest et ei ole sellist Euroopa prokuröri ametit, Euroopa kohut või vanglaid. ja enamik nendest raportitest, nende osas ei tehta mitte midagi. Olav avastab mingi kuriteo, aga mitte midagi ei toimu, sest liikmesriigid ei ole valmis selle tõendusmaterjali põhjal tegutsema. nii et Olaviga on meil tõeline probleem, me peame neid toetama. ja küsimus on jällegi selles, et ähm, me peame suunama oma valitsused tegutsema. ja nüüd äh, Kreeka saadikule sotsiaalne dimensioon, ma arvan, et me oleme ka siin teiega täiesti ühel nõul, sest organiseeritud kuritegevus hävitab töökohti, loob vaesust ja niimoodi ju lõhutaksegi ühiskond. me ei tea, miks Vana-Rooma kokku kukkus, aga võib-olla sellepärast, et nad ei tegelenud nende halbade inimestega. nii et teil on täiesti õigus ja meie komisjon on sellega ka kindlasti täiesti nõus, nii et küsimus on jällegi selles, et tuleb saavutada poliitiline tahe kahekümne seitsme liikmesriigi valitsuse vahel juulist alates juba kahekümne kaheksa, sest et Horvaatia liitub ja nad peavad tegema, tegutsema koos. meie peasekretär, kellel on tegelikult tõeline võim, kes teab kõike, ütleb mulle, et siin ukse taga antakse kokteile ja kui keegi rohkem diskuteerida ei taha, siis mina tahaksin lihtsalt öelda Euroopa Parlamendi saadikute nimel, et suur aitäh, et siia reisisite, et eh, andsite meile oma aja, et jagasite meie seisukohti. Eh, kõige olulisem minu arvates on see, et me jääme ikkagi kontakti, et meil ei oleks lihtsalt siin üks kohtumine ja siis kõik, vaid me peame kasutama oma sõprust, oma koostööd selleks, et eh, Euroopat edasi viia ja teha kõiki neid asju, mida me tegema peame. Salvatore, palun. suur aitäh, järgmise paari päeva jooksul saate te selle raporti teksti, mis täna hommikul vastu võeti. nii et kui keegi teist tahab panustada sinna või oma mõtteid edastada, siis kindlasti see aitaks meie tööle kaasa nii et saali ukse taga antakse kokteile, kui keegi soovib, siis te olete kõik palutud